raportööridel, mul on väga hea meel, et äh, see raport äh, tuleb meie töölauale ka tulevikus äh, ja me hääletame selle üle ka täna. suur tänu! suur tänu, härra Kaaler ja teie sõnavõtt raportöörina lõpetab selle debati, kuid nüüd üks teadaanne, enne kui lähme järgmise arutelu juurde. rahvapartei eh, nimelt on esitanud eh, taotluse nimeda, nimetada ametisse järgnevad eh, saadikud parlamendikomisjonidesse. proua Annis Lebrun põllumajanduskomisjoni ning tööhõivekomisjoni härra Philippe Boulin. Petit petitsioonide komisjoni, samuti härra Philippe Boulon, kas kellelgi on märkusi selle kohta, kui ei ole, sellisel juhul on need ähm, saadikud nendesse komisjonidesse ka nimetatud. Läheme nüüd edasi, vastavalt päevakorrale on tulemas härra Traian Ungureanu raport Euroopa Liidu Musta mere piirkonna strateegia kohta ning kõigepealt äh, saabki sõna neljaks minutiks äh, härra Ungureanu ise. suur tänu, proua president, kolm aastat tagasi äh kinnitas Euroopa Parlament omalt poolt Musta mere sünergiat, mis oli äh, üks poliitikavaldkond, äh, mis oli väga delikaatne küsimus Euroopas, see oli sammukene õiges suunas, sellepärast et äh, Musta merd analüüsitakse praegu, kardetakse seda piirkonda, mis on üks uusi poliitilisi sõlmpunkte, millega on seotud mitmesugused lootused, ohud ja ambitsioonid täna me võime Mustapere poliitikat edasi arendada ja meie Euroopa Parlamendil on väga tähtis roll Euroopa poliitikate ajakohastamiseks, nii et nendest poliitikatest tuleksid täieõiguslikud Euroopa Liidu strateegiad, mis on tegelikult ju ka minu raporti mõte. algatasin selle raporti välisasjade komisjoni kolleegide ja kogu parlamendi toetusel aga miks siis selline uus raport üldsegi on vajalik Musta mere teemadel ja miks on vajalik Musta mere kohta Euroopa Liidu strateegiat, mõningad äh, inimesed võib-olla väidaksid, et Must meri on väga väike meri ja tõesti, tegemist on väikese merega. aga kui äh, me võtame endale strateegilise kaardi ette lihtsalt geograafilise kaardi asemel, siis Must meri korraga kasvab suureks mereks. Must meri muutub aga üha mustemaks ja mustemaks äh, pärast Bulgaaria ja Rumeenia liitumist on tegemist osaliselt ka Euroopa Liidu sisemerega, aga samas selle riigi arengud, selle piirkonna arengud on etteaimatamad, tekivad pinged, on mitmesuguseid arusaamatusi ja kui me analüüsime Musta mere piirkonda üldisemalt, siis võime jõuda järeldusele, et negatiivsed mõjud on võib-olla isegi kasvanud. Gruusia ja Venemaa sõda kahe tuhande kaheksandal aastal, lahendamata nii-öelda külmutatud konfliktid ja demokraatia olukorra halvenemine Ukrainas, Venemaal ja nii edasi ja nii edasi, need on kõik väga tõsised arengud ja väga su-, head näited sellest, millised julgeolekuga seotud osu-, ohud on seotud selle piirkonnaga. kui me vaatame Euroopa Liidu tegevust Musta mere piirkonnas, siis ka selle, seda võib hinnata erinevalt, võib öelda, et Euroopa Liidu poliitikal on puudu mehhanismidest, järelevalvemehhanismidest, hindamismehhanismidest ja järeldusmehhanismidest. Must meri ei ole piisavalt nähtav Brüsseli aruteludes ja Euroopa Liidu rahastamisvahendid on killustatud ja rahastamissüsteem keeruline kasutades Mustamere sünergiat, mille me kolm aastat tagasi vastu võtsime, peaksime me võtma uue Euroopa, vastu uue Euroopa Liidu strateegia Musta mere kohta, kus oleks äh, selgemad eesmärgid ja see, ja konkreetsemad äh, vahendid. kõigepealt äh, ressursid. piisavad ressursid. kui Euroopa Liit tahab Musta mere piirkonnas mängida võtmerolli, siis tuleb selleks eraldada ka piisavad ressursid nii rahalises kui ka inimressursi mõistes. me peaksime looma eraldi ressurssi, e-, Euroopa Liidu eraldi eelarverea Musta mere jaoks, siis ähm, Euroopa Liidu tegevuskava, millel oleksid selged eesmärgid selged ülesanded ja mis, milles oleks toodud välja ka korrapärased kohtumised asjaosaliste riikide vahel. Euroopa Liidu Musta mere strateegias ei tohiks ei ala- ega ülehinnata mitte ühtegi Musta mere piirkonna riiki. kaasamise põhimõte, omanikutunne kohalikul tasandil Äh, on väga olulised, äh, nii Türgi kui ka Venemaa on äh, olulised kohapealse koostöö seisukohast, aga, aga ka kõik teised kohapealsed partnerid nende kõrval. lõpetuseks, lugupeetud proua president, tahaksin tänada kõiki kolleege raporti lõppversioonile kaasaaitamise eest. ja ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et meie koda ootab Euroopa Komisjonilt ja nõukogult, et sellest äh, raportist saaks äh, reaalsus, et äh, Euroopa Liit oleks tõesti kohal Musta mere piirkonnas. ja nüüd anname sõna volinik Füülele. Thank you, madam president uh,, honorable members uh.... suur tänu, proua president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on väga hea meel, et uh, Must meri on meie päevakorras väga tähtsal kohal, see on äh, tõesti tähtis piirkond Euroopa Liidu jaoks ja me peame äh, ka seda piirkonda käsitlema väga ettevaatlikult, tegemist on väga delikaatse piirkonnaga, tahaksin tänada raportööri ja välisasjade komisjoni, äh, härra Dajonit ja Ungruanut selle suurepärase ja põhjaliku raporti eest. raport ja selle soovitused on huvitavad ja uuenduslikud nii mõneski valdkonnas Mustast merest on äh, nüüd saanud ka Euroopa Liidu meri ja meil on äh, selle mere ees oma vastutus, nii nagu meil on kõikide äh, oma piiri, piirkondade ees oma vastutus. me tahaksime seda Euroopa Liidu vastutust võtta tõsiselt. Euroopa naabruspoliitika valdkonnas on meil juba algatusi selle piirkonna kohta, võtame siin Musta mere sünergia aga me peame tõesti möönma, et Musta mere sünergia elluviimine on osutunud märksa keerulisemaks, kui me algselt arvasime. seda tervitati kahel käel kogu piirkonna poolt ja just seetõttu on parlament otsustanud lähenemise kasuks, kus tuuakse esil dialoogi ja kohapealset omanikutunnet. ja ma arvan, et see on õige lähenemine. lähenemine, mida me peaksime kõik toetama aga meie kohustused äh, saavad olla usaldusväärsed ainult siis, äh, kui äh, me oma tegevuse kaudu parandame konkreetselt kohalike inimeste elu seal, nende, selles piirkonnas ja seetõttu uue Euroopa Liidu strateegia loomine Musta mere kohta on näiteks, milliseid kohustusi me oleme valmis võtma selle piirkonna ees nende liikmesriikide ees, kes kuuluvad sellesse piirkonda. me toetame neid liikmesriike, et äh, nad oma äh, konkreetsest äh, geograafilisest olukorrast lähtuvalt teeksid algatusi selle piirkonna kohta. me mõistame, et Musta mere piirkonna strateegiat ei tohiks tõlgendada kui olemasolevate projektide, olemasolevate algatuste asendust, ma mõtlen siin peamiselt Musta mere sünergiat, see peaks olema kõikehõlgav, hõlmav raamistik, kus, millest lähtuvalt kogu selle piirkonna tegevust Euroopa Liidu poolt saaks kujundada me peame üle vaatama oma huvid selles piirkonnas, sealhulgas ka strateegilised, poliitilised ja majanduslikud huvid me peame arutlema, kuidas me saaksime parimini, paremal võimalikul moel saavutada oma eesmärke ja parlament on defineerinud juba mõningad äh, valdkonnas, milles tuleks strateegia välja arendada, juhtimine, äh, julgeolek, energia, transport, keskkond, äh, kaubandus, kohalipealne majanduslik areng, sotsiaalne areng, ühiskondlik areng. selle strateegia väljakujundamine annab võimaluse ka praegustele tegevustele merenduse dimensiooni lisamiseks. komisjon praegusel hetkel töötab välja kõikehõlmavat paketti, kus merepoliitilised algatused on käsitlust leidnud, sealhulgas ka loodusressursside äh, ka kasutamine ja illegaalse kalapüügi vastane võitlus. me peame me võime ammutada kogemusi äh, teistest strateegiatest, nagu näiteks Läänemere piirkonna strateegia, Donau strateegia, Donau strateegia on äh, loomulikult Musta mere strateegiaga seotud. aga me teame, et kõik Euroopa Liidu piirkonnad on erinevad ja sellest lähtuvalt me peame ka tagama, et äh, kõik tuleviku Euroopa Liidu strateegiad oleksid äh, lähtuksid oma piirkonna tingimustest, majanduslikest, sotsiaalsetest, energia ja loodusressursside omapäradest austatud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, raport Euroopa Liidu strateegia kohta Musta mere piirkonnas toob mitmeid väljakutseid välja, millega me seisame silmitsi, aga see aitab meil luua ka hea koostöö ko partneritega koha peal mille abil ja võimalused meie strateegia elluviimiseks. me peame konsulteerima strateegia üle kõikide huvigruppidega, kõigepealt meie esmaste partneritega. ja jällegi, see raport on teretulnud, oleme valmis äh, kahel käel neid äh, soovitusi vastu võtma, välisteenistus ja asjakohased talitused äh, annavad endast parima, et välja töötada Musta mere strateegia mida loodetavasti toetavad ka teie parlament ja nõukogu. suur tänu, järgnevad kolm üheminutilist sõnavõttu ja ma rõhutan, üheminutilist äh, komisjonide nimel ja saab sõna härra Kasak kõigepealt. aitäh, proua president! lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid! ma õnnitlen äh, härra Ungureanat ning Inte ITRE, INTE komisjoni nimel võin öelda, et äh, me oleme ka komisjonina tänalik, tänulikud, sest on arvestatud mõnede meie ettepanekutega. pärast seda, kui Rumeenia ja Bulgeeria Bulgaaria kahekümne seitsmendal aastal Euroopa Liitu astusid, on äh, Mustast merest saanud Euroopa Liidu meri ning äh, seetõttu vajab see ka Euroopa Liidu strateegiat. loomulikult vajab see piisavaid finantsvahendeid, paremat koordineeritust. Musta mere strateegia peab olema seotud kindlate projektidega ning me peame keskenduma piirkon-, valdkondadele, mis meile kõigile pakuvad huvi, näiteks transport ja keskkond, ja mis toovad kaasa selle piirkonna kestliku arengu. lisaks on vaja tõhustatud koostööd parlamentaarsel tasemel, seda nii kahepoolse koostöö kui ka koostöö käigus, mida tehakse Musta mere majanduskoostöö organisatsiooniga ning WTO-ga ja me peaksime kindlasti arvesse võtma, kui olulised on need regionaalsed in initsiatiivid. proua Tikau, üks minut. suur aitäh, äh, proua president tööstus- ja teadusuuringute komisjon äh, toetab äh, seda, et Euroopa seadusandluse kohaselt võetakse kokku neli teadusandlust, seadusandlikku teksti Musta mere strateegiaks ning ähm, Euroopa Liidu toetus äh, Rekonstruktsioonipanga ja Arengupanga toetus on äärmiselt oluline selle piirkonna jaoks. me peame oluliseks äh, ka energiajulgeolekut Euroopa Liidu jaoks, äh, sellised projektid nagu Nabucco, mis on Euroopa Liidu prioriteet, näiteks nagu Euroopa-ülesed gaasijuhtme Türgi, Kreeka, Itaalia, Aserbaidžaani, Gruusia, Rumeenia gaasiühendused on kõik väga olulised Euroopa Liidu tegutsemises selles piirkonnas, kuid loomulikult on väga oluline ka äh, piirkonna enda riikide vaheline koostöö. Äh, me toetame Mustad mere piirkonnas ka teadus- ja arendustegevust, äh, samuti keskkonnaküsimused, me palume, et komisjon toetaks teadusuuringute programme selles piirkonnas ning me tahaksime, et komisjon töötaks välja Euroopa strateegia, millel oleks väga selge tegevuskava, kuid väga oluline on omavahel seostada ka, ka Musta mere strateegia Donau strateegiaga. suur tänu, järgmisena saab sõna üheks minutiks samuti härra Postinaru regionaalarengu komisjonist ähm, härra volinik Musta mere tähtsus, äh, võttes arvesse julgeoleku ja strateegia aspekti, äh, Musta mere tähtsus Euroopa Liidu jaoks on meile kõigile selge ja see tähendab seda, et äh, Musta mere regioon vajab Euroopa Liidu strateegiat ja kui me selle strateegia vastu võtame, siis on see kasulik nii regioonile kui Euroopa Liidule me arvame, et äh, see strateegia tooks kaasa regioonis majanduskasvu ning äh, tooks kaasa ka stabiilse arengu, kuid see oleks väga tõhus ka Euroopa Liidu jaoks. ja selleks, et ta tõhus oleks, on vaja kaasata kõik Musta mere regiooni riigid, olgu nad Euroopa Liidu äh, liikmed või mitte Euroopa Liidu strateegia käigus äh, tuleb koordineerida erinevad tegevused, erinevad poliitikad äh, ning äh, vaadata, millisel määral nendes juba osalevad meie liikmesriigid. lisaks on vaja see uus strateegia koordineerida ka Donau regiooni strateegiaga, sest see on nagunii prioriteet Ungari kui eesistuja jaoks. ja lisaks sellele tuleb edendada koostööd kõigis selle strateegia valdkondades, aga eriti transpordi ja energia valdkonnas suur tänu, härra Postinaru ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Brock, kellel on kaks minutit, palun. lugupeetud president, volinik, daamid ja härrad. ma soovin tänada raportööri südamest selle eest, et ta on teinud nii suurepärast tööd ja ma tänan teda ka selle eest, et ta on tõesti arvesse võtnud kõiki neid äh, kasulikke ideid, mida talle on esitatud ja millest me kõik ainult võidame. Musta mere koostööd ei saa muidugi segi ajada idapartnerlusega ega ka strateegiliste suhetega, mis meil on Türgi ja Venemaaga. Need on täiesti eraldiseisvad ja täiesti teistsugused ähm, asjad. aga ikkagi on minu meelest väga huvitav ja väga põnev, et erinevad poliitilised fraktsioonid suudavad kõiki neid ideid omavahel ühildada ja neid klapitada nende poliitikatega, mis Euroopa Liidul on olemas ja mis pakuvad huvi äh, liikmesriikidele. lisaks muidugi koostöö äh, Musta mere regiooni inimestega. mõnikord võib ka juhtuda, et äh, meie eesmärgid on vastuolulised, aga sellisel juhul me peame nad lihtsalt üle vaatama. sellisel juhul muutuvad vähemalt mõned Musta mere regiooni valdkonnapoliitikatest hiljem vähem vastuolulisteks. kindlasti ei tohiks me valida sellist strateegiat, mis läheb vastuollu mõne Musta mere regiooni riigi huvidega. me peame tegema koostööd, mis on kõigile kasulik ja pakkuma Musta mere regiooni riikidele selliseid väljavaateid, mida näiteks ei saa pakkuda Venemaale ja ma usun, et tegelikult on õigustatud nende kahe lähenemisviisi selge eristamine Musta mere alane koostöö on Euroopa Liidu huvides, on tegelikult ka Venemaa ja Türgi huvides ning kindlasti kõigi nende riikide huvides, kes on seotud äh, selle regiooni partnerlusega. ning äh, nii poliitilises kui majanduslikus plaanis toob Euroopa Liidu strateegia Musta mere regiooni stabiilsust ning on kasulik ka Euroopa Liidule, aitäh! Pasku! suur tänu, härra Brock, järgmisena kaheks minutiks härra Pasku, palun! suur tänu, äh, proua president. Must meri on värav Euroopas ja Euroopast välja ja nii tuleb seda ka näha. tegemist ei ole kuskil kaugel asuva paigaga, milles eri, mis eriti midagi ei tähenda ja ainult äh, mõnikord äh, sellele tähelepanu pöörame. Selle merega seonduvad küsimused on juba praegu meil päevakorras, näiteks nagu kahe tuhande kuuenda, kahe tuhande kaheksanda aasta gaasitarne Äh, probleemid, äh, Venemaa-Gruusia sõda. kuid Musta mere piirkond ei ole saanud seni äh, nii suurt tähelepanu, kui ta tegelikult vääriks Euroopa Liidu poolt. Euroopa Liit peab juba sellest hetkest, kui Bulgaaria ja Rumeenia nendega liitus, selle piirkonna probleemidega tegelema. Musta mere sünergia töötati välja kohe pärast nende riikide liitumist, kuid nüüd tagasi vaates tundub, et see oli liiga kiiresti kokku klopsitud äh, Äh, programm nii-öelda musta augu jaoks, mitte Musta mere jaoks ja üleöö hakkas Euroopa Liit sellega tegelema. tõsiasi, et äh, pärast selle algatuse esimest läbivaatamist aastal kaks tuhat kaheksa pole mitte midagi juhtunud ja et me selle rakendamisel ka eriti kuhugi ei ole jõudnud, on ka raportis ära viidatud ja on väga kujundlik minu meelest äh, on selleks kaks peamist põhjust. kõigepealt äh, tundub, et ei äh, pöörata piisavalt huvi liikmesriikide poolt midagi otsusekindlalt teha selle piirkonna osas. eriti nüüd, kus raha napib, on see tahe midagi teha veelgi väiksem. teiseks, esialgsed prognoosid, millele see sünergia Äh, baseerub nimelt, et tegemist peaks olema siis piirkonnaga, mis tulevikus kujuneb piirkonnaks, mis väärib Euroopa Liidu materiaalset toetust äh, Äh, ei pööra absoluutselt tähelepanu tähelepanule, et aast-, kaks aastakümmet tagasi ei olnud seal mitte mingisugust arengut, seal ei arvestata absoluutselt seda, et ei ole võimalik üldse välja kujundada mitte mingisugust äh, äh, individuaalset mainet selle piirkonna jaoks, sellised mõtted kõik on minu meelest valed ja võib-olla ka pahatahtlikud. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Vaigel, poolteist minutit. suur tänu, proua president, härra volinik raport, mille härra Ungureanu on koostanud, on äh, väga asjalik raport, ma pööraksin teie tähelepanu sellele piirkonnale see on väga sügavate kultuuriliste, majanduslike eh, traditsioonidega piirkond, kellel on ke-, selge ambitsioon jõuda Euroopa Liitu paljude riikide seas, eh, loodusvarad, maavarad ja nii edasi. muidugi kujunenud olukord on uus, uus on olukord täna võrreldes eelnevaga, nimelt kolm eh, piirkonna riiki on tänaseks Euroopa Liidu liikmesriigid. Musta mere piirkond on meie jaoks äärmiselt huvipakkuv, huvipakkuv geopoliitilise asukoha pärast mis äh, kujutab endast lisaväärtust ning äh, samas aga toob kaasa ka väga tõsised julgeolekuohud. Äh, selles kontekstis viitaksin aga energiajulgeolekule ja tarnekindlusele. jätkusuutlike tarneallikate tagamiseks on meil võimalusi praegu lahendada veel lahtised küsimused ja kujundada välja tõeline partnerlus näiteks ka Venemaaga. see kõik on võimalik läbi kaasates kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, aga ka teised rahvusvahelised organisatsioonid ja võrgustikud, mis antud piirkonna jaoks on moodustatud ja et kindlasti tuleks viidata ka kodanikuühiskonna organisatsioonidele, mis meie tunnustust väärivad. meil ei ole vaja äh, Musta mere jaoks uusi äh, organisatsioone, lihtsalt tuleb tagada regulaarne rahastamine ja suurem poliitiline kaasatus. loodetavasti, härra volinik, kasutate seda ära oma töös. suur tänu, härra Vaigel, järgmisena saab sõna härra Schulz, Werner Schulz, teil on poolteist minutit. proua president, kallid kolleegid on väga oluline, et Musta mere piirkonnas toimuks areng stabiilsuse õhustikus. ja selle jaoks on meil vaja kõikehõlmavat holistlikku strateegiat. ja sellist strateegiat Euroopa Komisjon ongi välja arendamas ja seega on ära teeninud ka meie fraktsiooni toetuse me oleme läbi vaadanud mitmed ettepanekud, selles piirkonnas on palju probleeme olnud, me oleme võtnud ette samme nende konfliktide lahendamiseks Äh, piirkonnas on palju väiksemaid konflikte ja seega oleme toetanud inimes-, kontakte inimestelt inimestele, kuid lisaks sellele tahaksime ka jätkusuutlikult keskkonnapoliitikat, energiatõhusust parandada ning tudengite ja akadeemiate võrgustike väljakujundamist. minu meelest on aga puudu praegu sellest strateegiast järjepideva, järjepidevast lähenemisest energia osas, me räägime küll Nabucost ja South Streamist konkreetselt, kuid ma ei saa absoluutselt aru sellest, miks me ei Ähm, taotles seda, et me saaksime rohkem kontrollida seda, mida tehakse NATO platvormidel Musta meres, Mustal merel. arvestades seda, mis on toimunud Mehhiko lahes, on see äärmiselt oluline. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Koval, kellel on üks minut, palun. suur tänu, daamid ja härrad, härra volinik parlamendis koostatud raport Musta mere strateegia osas on äh, ära teeninud äh, toetuse ja seega oma fraktsiooni nimel ma seda ka toetaksin. ütleksin omalt poolt nii palju, et Musta mere strateegia tuleks äh, uuesti läbi mõelda. kuivõrd häi-, head ideed ei ole tihti tõlgendunud siin konkreetseteks headeks tegevusteks ja seega mina arvan, et härra volinik Füüle peamine eesmärk praegu on äh, asjad korda saada selles piirkonnas, et sellest kujuneks äh, oluline osa meie naabruspoliitikast ja siis hakata sinna midagi juurde lisama. see tagaks teatava stabiilsuse, äh, näiteks energia valdkonnas ja mujalgi. saaksime Gruusiat niimoodi samuti toetada demokraatlike reformide teel. nii et kõigepealt tuleks kord majja saada oma algatuste osas, selleks et nendest kujuneksid tõhusad. suur tänu, härra Koval ja järgmisena saab sõna härra Campbell Bannerman, kellel on üks minut. härra pres-, proua president, kui me räägime Musta mere piirkonnast, siis äh, tuleb esile üks sõna, ettevaatlikkus. tuleb siin alati ettevaatlikult äh, edeneda. Musta mere piirkond on Venemaa tagaõu, eh, nimelt eh, sellele lisaks veel Krimm, Krimmi sõda tuleb siin meelde, Sebastoli saba, sadam, Gruusia konflikt, kus loomulikult süüdi on mõlemad pooled, kui Gruusia oleks olnud NATO liikmesriik, oleks tulemused olnud suisa katastroofilised, kuigi ma toetan Gruusia iseseisvust, ei ole mõistlik eh, astuda Vene karu vastu tema enda metsas see mida Euroopa Liit pakub välja liikmesriigi, liikmelisuse teades seda, et Prantsusmaa ütleb kindlasti Türgi liitumisele ei, Türgi äh, territooriumist ainult neli protsenti Euroopas, seal seega nad ei peaks kuuluma Euroopa Liidus. kui me niimoodi pidevalt äh, Türgit ahvatleme ilma tegelikkuseta, omab endast tegelikku ohtu, nimelt et Türgist saab äh, islami äärmuslik riik. nüüd Kaspia mere nafta ja maagaasivarud, ka seal olge ettevaatlikud. suur tänu, härra Kämbel, järgmisena saab sõna härra Stojanov, kellel on üks minut. suur tänu, proua president ma tahaksin äh, kiita takka paljudele siin juba avaldatud arvamustele ja äh, õnnitleda raportööri selle raporti koostamise eest. ja see piirkond on majanduslikult, poliitiliselt oluline Euroopa jaoks, Must meri on selline samasuguse tähtsusega täna nagu ka varem ja seetõttu on äh, see strateegia, millest täna siin räägime, äärmiselt tähtis. jällegi räägime siin suuri sõnu, selliseid sõnu oleme rääkinud ka äh, alles hiljuti. mina omalt poolt tooksin välja mõningad asjaolud äh, sotsiaaldemokraatide arutelus Äh, ja kommenteeriksin äh, seda eelarverea ettepanekut, pöördun Euroopa Komisjoni poole, palun Euroopa Komisjonile äh, tegudelt sõnadele min-, sõnadelt tegudele üle minna ja meie tänased sõnad lõpuks ometi praktikas ellu rakendada. ja nüüd järgnevad kõnelejad, härra Vinkler härra president, austatud volinik, austatud kolleegid, kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust härra Ungurjanule selle algatuse eest koostada raport Musta mere strateegia koostamise kohta ja tahaksin tervitada ka äh, eelnevaid kõnelejaid, kes toetasid seda raportit ja olid valmis Euroopa Liidu visiooni Musta mere piirkonnas toetama. Must meri on tõesti nüüd saanud Euroopa Liidu üheks sisemereks osaliselt ja ja seetõttu strateegilist tähtsust Musta mere puhul ei saa üle hinnata, pidades silmas ka regionaalset olukorda, demokraatia olukorda, energia ja äriga seotud küsimusi ja nii edasi ja nii edasi. usun, et meie, Euroopa Liit, peaksime Musta mere potentsiaalist kasu saama ja mitte teised selleks, et seda eesmärki saavutada, peab Euroopa Liit oma äh, Musta mere piirkonna liikmesriikidele rohkem toetuma ja toetama neid, me peame olema ka dünaamilisemad äh, ja meie juhtimisoskus äh, ja visioonid peaksid ka paranema ma ei tahaks siin hakata rääkida laienemise protsessiga seotud raskustest, kuid tahaksin kõigi Musta mere piirkonna skeptikute suhtes, skeptikutele öelda, et Euroopa Liidu integratsioon äh, toob igal juhul demokraatia arengule positiivset tagajärgi selles piirkonnas ja positiivseid mõjusid on raske hinnata lõpetuseks võib öelda, kallid kolleegid, Euroopa Liidul on vaja oma sisemerd, Musta merd, meil on vaja integreeritud strateegiat selle piirkonna jaoks ja Musta mere strateegiast Musta mere strateegiast peaks saama reaalsus, lähtuvalt meie raportööri soovitustest peaks komisjon selle ellu viima ja äh, loodetavasti meie koda toetab äh, seda raportit. ja nüüd proua Koppa, palun, poolteist minutit. proua president, me räägime väga olulisest raportist, väga tähtsast piirkonnast Euroopa äärealadel Mustast merest see piirkond on oluline regionaalkoostöö seisukohast äh, ja poliitiliselt tähtis piirkond Euroopa Liidu jaoks. me kõik oleme huvitatud sellest, et see oleks rahu, stabiilsuse ja demokraatia piirkond. me oleme mõnda aega Musta mere strateegia kallal töötanud, aga meie tulemused pole olnud piisavad, me peame oma tulemusi, tulemuslikkust parandama, me peame tagama selle, et kõik oleks kaasatud koostöösse, meil peaksid olema asjakohased plaanid äh, ja stabiilsus, turvalisus Musta mere piirkonnas äh, on äh, Euroopa Liidu jaoks ju äärmiselt olulised, me peame konfliktide ennetamisega tegelema, rahu edendamisega tegema ja seda tegema ühiselt, vastutades kõik selle protsessi eest. Musta mere piirkond on ka transpordi seisukohast Euroopa Liidu jaoks oluline, seetõttu peame tagama ka õigusriigi põhimõtete rakendamise kaubanduse ja transpordiga seotud küsimistes. meil on vaja ka Euroopa Liidu eelarves eraldi rida Musta mere jaoks, sellest oleks suurt abi, kui me tahame Musta mere piirkonda kaasajastada. ma arvan, et see poliitika aitab Euroopa Liitu ja Musta merd lähendada ja Musta mere piirkonna inimesi tuua euro kiiremini Euroopa perre. härra Valean, üks minut. suur tänu, proua president volinik Füüle, austatud kolleegid, me oleme kahe tuhande seitsmendast aastast rõhutanud, kui oluline on Musta, Musta mere piirkond, aga meie saavutused selles valdkonnas on olnud tegelikult üsnagi kasinad, meil ei ole konkreetseid projekte, meil ei ole konkreetseid tulemusi, meil oleks vaja realistlikku ja terviklikku äh, e, plaani äh, ja paremat kooskõlastamist, paremat ülesannete jaotust. me peame äh, energia- ja transpordipartnerluse algatama samal ajal, kui te algatame keskkonnapartnerluse ainult projektidest lähtuv lähenemine, kus on väikesemahulised äh, projektid Äh, annab meile võimaluse Musta mere piirkonna strateegia reaalsuseks ellu viia. me peame ka rahastamisele tähelepanu pöörama, praegusel hetkel on meil olnud erinevaid rahastamisallikaid, mis ei ole olnud eriti nähtavad, me peaksime tegema üsna ühe operatsioonilise programmi ja tegevus ka Musta mere jaoks ja sellele eraldama ka eraldised rahalised ressursid, me, see näitaks, et Euroopa Liit on valmis sellesse piirkonda investeerima ja koostööd edasi arendama ja nüüd härra Flašak, üks minut. proua president, austatud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, projektide elluviimisel viivitused, tegevuskavade puudumine, raportite hindamise puudumine, kõrgetasemeliste koosolekute puudumine, erinevad raskused seotud idapartnerlusega ja teised probleemid on näidanud, et liikmesriikidele vastutuse delegeerimine ei olnud õige otsus, Euroopa Komisjon peaks mängima tähtsat rolli, olema sekretariaadiks, piirkonna koostöö vahendajaks, edendajaks. ma usun, et strateegia, nagu paljudki teised makropiirkondlikud strateegiad, peaksid kajastuma ka eelarves ja olema institutsioonilisest ja eelarve seisukohast neutraalsed. me ei peaks e-, e-, täiendavaid ressursse kulutama, me ei peaks uusi institutsioone looma ega ühtegi uut õigusakti vastu võtma. meil ei ole vaja ühtegi uut eelarverida ja me peame äh, konk-, konkreetselt keskenduma konkreetsete programmide ja äh, projektide elluviimisele, nii nagu nad on. suur tänu, härra Vlasak ja härra Kumutšakos. poolteist minutit, suur tänu, proua president, lugupeetud volinik. me peame rõhutama et Must meri on strateegiliselt olulise tähtsusega Euroopa seisukohast. Mustast merest on saanud Euroopa Liidu sisemeri ja pärast Bulgaaria ja Rumeenia liitumist Euroopa Liiduga. me peame edendama selles piirkonnas demokraatiat, stabiilsust, see on ka selle piirkonna riikide huvides. kahe tuhande seitsmendal aastal võtsime vastu oma piirkonna, poliitika selle olulise piirkonna jaoks. mõningaid edusamme on tehtud, meil on mõningaid saavutusi, aga kahjuks on olnud ka oleme olnud tunnistajateks äh, ka teatavale mahajäämusele. kahe tuhande kaheksandal aastal näiteks ei toimunud mitte ühtegi ministrite tasandi kohtumist selleks, et äh, Musta mere poliitikat arutada äh, me ei ole poliitikas saavutanud eesmärke, mille me, eesmärke, mille me enda jaoks seadsime, meil ei olegi muud valikut, me peame oma poliitikat tugevdama, me peame eraldama uusi rahalisi vahendeid selle poliitika elluviimiseks raportis kutsume me üles integreeritud Euroopa Liidu äh, strateegia koostamisele Euroopa Liidus äh, ja sellel strateegial peaks olema ka oma eraldi eelarverida. ma võin äh, see siinkohal teile kinnitada, et Transpordi- ja Turismikomisjoni liikmed toetavad seda mõtet. transpordi ja turismiga seotud küsimused on üks osa Euroopa Liidu Musta mere strateegiast me peame aitama kaasa Musta mere piirkonna arengule ja me peame alustama oma tööd selles vallas äh, juba täna. Äh, laienemine aga on märkimisväärselt keerulisem küsimus ja seda tuleks põhjalikumalt arutada. suur tänu ja härra Kirillov, poolteist minutit. suur aitäh! siis, kui liitusid Bulgaaria ja Rumeenia, sai Musta mere piirkonnast meie piirkond. tegemist on strateegilise tähtsusega piirkonnaga, võttes arvesse Kaspia merd ja äh, Aasia lähedust ja Euroopa Liit peab välja töötama aktiivsemad poliitikad ning pikaajalised lahendused regiooni probleemidele. me ei tohiks näidata üles huvi ainult suurte mitmepoolsete koostöövormide vastu, mis esmapilgul näevad huvitavamad. meil on vaja lahendada sellised probleemid nagu inimkaubandus, sõjaoht ja kõik muu ning äh, nende probleemide lahendamine on tegelikult meie kõigi pragmaatiline huvi. üks selline äh, küsimus on äh, julgeolek või turvalisus merel, sest viimastel aastatel on Mustal merel juhtunud palju õnnetusi, mis on kaasa toonud hukkumisi ja ka materiaalset kahju ning Euroopa Liit on aidanud läbi viia päästeoperatsioone Euroopa Liidu merendusstrateegia raames. me ootame me ootame, et vastu võetaks dokument, äh, mis aitab äh, ametlikult koondada Musta mere strateegiaalaseid äh, tegevusi. ja lisaks sellele on ka Musta mere projektid, näiteks Musta mere kiirtee ja erinevad transpordiühendused Musta mere sadamatega. ma tänan raportööri selle eest, et ta on tööd, toetanud minu muudatusettepanekuid. suur aitäh ja nüüd saab üheks sõnaks, üheks minutiks sõna härra äh, Sivitš. kui me mõtleme Musta mere piirkonnale, siis peame me ütlema, et äh, tegelikult on see täiesti unikaalne piirkond. see asub äh, Euroopa Liidu vahetus läheduses ja ähm, kätkeb endas mitmeid huvide konflikte, tegelikult rohkem huvide konflikte kui ükski teine piirkond, mis meile huvi pakub ja me ei suuda kõiki neid konflikte lahendada, see on selge, me ei saa lahendada näiteks energiaprobleemi, kui Venemaa on meie ettepanekutele vastu. me ei saa lahendada mitte ühtegi regionaalset konflikti, selles mõttes, et me ei saa väita täie kindlusega, et see on võimalik. kuid see ei tähenda, et me tohiksime loobuda Musta mere sünergiast rääkides annab eh, see sünergia meile ju lisandväärtust ja me peame endalt küsima, miks ei tee Euroopa Parlament paremat koostööd parlamentaarsete esindusorganisatsioonidega, näiteks Musta mere majanduskoostöö nõukogu parlamentaarse assambleega. Nemad ju soovivad meiega koostööd teha, aga meie ilmselt peame ennast nii-öelda liiga headeks. ja ma tahan, et me kaaluksime seda koostööd. suur aitäh, nüüd saab üheks minutiks sõna härra Kutaš. suur aitäh teile! suur aitäh, proua president! ja raportöör äh, Musta mere strateegia on loomulikult Musta mere piirkonnale tähtis, kuid tegelikult meil strateegiat ei ole. siiamaani seda olnud ei ole. meil on olemas ainult tegevusplaan, mis kätkeb endas mitmeid omavahel kooskõlastamata meetodeid ja just sellepärast ongi välja vaja töötada äh, tõesti äh, Äh, tõesti äh, põhjalik äh, Musta mere strateegia, kus arutatakse, kus arvestatakse kõiki tähtsaid probleeme seal, probleeme, sealhulgas energiaküsimust, ressursside kulutamist, head haldust ja nii edasi kui me mõtleme Nabucco torujuhtmele, siis mõistame ju, et see toob kaasa äh, suurema varustuskindluse ja väiksema sõltuvuse äh, välistest faktoritest. ka see on üks tähtis punkt, mille tõttu me kindlasti seda strateegiat vajame. suur aitäh, äh, nüüd tuleb vaba mikrofoni osa, kuid kahjuks ei ole meil võimalik kõigile sõna anda ja kõik saavad rääkida ainult ühe minuti, kõigepealt proua Sevilla. suur aitäh! Musta mere piirkond on äärmiselt oluline piirkond just Euroopa Liidu energia äh, tarnekindluse mõttes. Nabucco projekt võiks tulevikus tagada suure osa Euroopa Liidu energia tarnekindlusest, aga kui me hakkame mõtlema sellele, kuidas seda torujuhet äh, ehitada, kuidas seda projekti lõpule viia ja mida see täpselt tähendab, nagu härra Barroso on ka rääkinud, seda, seda tuleb kõigepealt arutada. ennekõike on vaja välja töötada ajakava ajagraafik ja siis vaadata, kas on üldse võimalik Nabucco tööle saada või mitte ja kui ei, siis me raiskame praegu asjatult raha. tegemist on energia tarnekindluse koha pealt kõige tähtsama küsimusega üldse ja me peame kindlasti kõigepealt mõtlema, kas see projekt üldse on teostatav. suur aitäh, härra Luan, üks minut lugupeetud president. tahaksin kõigepealt äh, härra Ungureanule tunnustust avaldada selle raporti eest, tegemist on suurepärase raportiga, see on ka väga oluline raport äh, nii geopoliitilises kui ka majanduslikus mõttes see regioon on väga potentsiaalne, kui me räägime näiteks energiast, ning äh, kindlasti äh, tuleb äh, see võtta arvesse kui energiatarnekindluse üks kindel allikatest Euroopa Liidu jaoks, kuid Euroopa Liidu senine sünergia ei ole olnud piisavalt selge ning ei ole toonud neid tulemusi, mida loodeti ja nüüd ma loodan, et Euroopa välisteenistus uus teenistus omab endas ressursse, nii inimressurssi kui ka rahalisi vahendeid selleks, et tõeline partnerlus keskkonna ja energia mõttes saaks seal aluse. me ei peaks eirama seda äh, piirkonda, vastupidi, me peame võtma vastu väga selged ja pikaajalised eesmärgid ja tegevuskavad selleks, et arendada seda piirkonda edasi. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Segedi. Eh, elnök asszony tisztelt képviselőtársaim! magyar eh, képviselők. suur tänu proua president daamid ja härrad! ungari saadikuna eh, tahaksin ma omalt poolt midagi lisada sellesse arutellu sellepärast et ungari eesistumise aja prioriteetide seas on terve rida selliseid mida peab võib lugeda selle strateegia üheks osaks me oleme vastu võtnud regionaalse arengukava ja Donau strateegia on äh, teostatud ainult siis, kui me oleme valmis koostööd tegema teiste piirkondadega ka. energia tarnekindlus on väga-väga oluline, kui me tahame selles piirkonnas rahu uuesti jalule seada ja seda rahu ka tagada. ja seega meie peamine eesmärk peaks olema just nimelt energiajulgeoleku ja energiatarnekindluse osas konkreetseid samme astuda. suur tänu, härra Van Nistelrooy! suur aitäh, proua president! Must meri asub nii lähedal, et võime seda loomulikult nimetada Euroopa osaks ja kui me mõtleme energiaprobleemile, siis äh, kordan üle kõikide erialakomisjonide äh, seisukoha, et äh, meil on väljavaateid siin edu saavutada. me oleme palju rääkinud sellest, kuidas investeeritakse Nabucco torujuhtme projekti, kuid me ei ole piisavalt mõelnud stabiilsematele suhetele regiooni esindajatega, eile me näiteks kuulsime, eile me rääkisime sellest energiaallikate mitmekesistamine on minu arvates osa äh, suuremast tervikust, seda tuleks nii ka vaadata ja ma tänan raportööri selle eest, et ta seda on äh, maininud. ja nüüd pro-, proua Danšilov, kes on ka viimane kõneleja. suur tänu, proua president, Must meri on Euroopa Liidu jaoks väga oluline nii strateegilises mõttes, äh, kuid kätkeb endas ka väga palju huvitavaid äh, majanduslikke ressursse ning on regionaalarengu kontekstis samuti väga oluline. Musta mere strateegia kindlasti parandaks äh, majanduslikku koostööd regiooni riikide vahel ning kindlasti ka hariduse ja teadusuuringute vallas oleks nii mõndagi positiivset sellele strateegiale anda ning kaitseks ka loodusressursse Euroopa Liit peaks julgustama Musta mere piirkonna riike selleks, et äh, nad kasutaksid paremini loodusressursse, tagaksid keskkonna jätkusuutliku arengu ning tõstaksid elukvaliteeti piirkonnas ning äh, toetaks kohalikku partnerlust. sellega on äh, avatud mikrofoni osa läbi, vabandan nende eest, kes sõna ei saanud ja sõna saab nüüd härra volinik Füüle. Thank you, madam president, honorable members uh,. At this suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin teha kolm märkust. esimese tegin tegelikult juba ka alguses, ehk siis äh, soovin tänada Euroopa Parlamenti selle õigeaegse raporti eest. teiseks tahaksin öelda, et ähm, debatist koorusid selged tõendid selle kohta, kui oluline on Musta mere piirkonnaga tegeleda ja välistalitus ning komisjon jagavad seda seisukohta ning kolmandaks ütlen ma, et ma jään ootama edasist koostööd Euroopa Parlamendiga Musta mere strateegia kohta, see on ka kõik, suur aitäh! suur tänu, härra volinik ja lõpetuseks saab sõna härra raportöör, keda ma kutsuksin kõiki üles kuulama. Uh, lugupeetud proua president mul on äh, väga hästi läinud, ma tõesti võin teha lühidalt, mitte ainult sellepärast, et siin lärmatakse, vaid ka sellepärast, et minu suureks rõõmuks on äh, mind äh, toetanud selle koja mõlemad pooled. just nagu härra Prokk ütles, nagu ta rõhutas oma suurepärases sõnavõtus, see raport, mida me täna hakkame hääletama, mida me praegu arutame, on väga hea näide fraktsioonide vahelisest koostööst, mis siin kojas toimub. tänan eraldi ka härra Paškut, kes väga aktiivselt ning ausameelselt ja õiglaselt on minu raportit toetanud. ma ei taha hakata kellegi teise nime nimetama, sellepärast et siis oleme ebaõiglane nende vastu, kelle nime ma ei nimeta, kõik on öelnud väga tähtsaid asju seoses minu raportiga sest Musta mere piirkond tõesti on unikaalne, samas on ta väga haavatav ning äh, meil on vaja selle piirkonna strateegiat koostada väga ettevaatlikult. meil on vaja kasutada täit ettevaatust, kui me nende küsimustega tegeleme. väga tähtsad märkused puudutasid veel seda, kui vajalik on Nabucco torujuhtme projekt ja kui tähtis ta on. ja lõpetuseks soovin veel tänada härra volinik Füület selle eest, mida tema ütles ja eriti selle eest, et ta tõi välja meremõõtme sest komisjon äh, teatavasti praegu äh, kujundab äh, vastavaid ettepanekuid ja püüab siis tõmmata paralleele ka Mustamere strateegia ning Donau regiooni strateegia vahel, suur aitäh teile! härra raportöör, te olete väga vapper, et suudate sellest kärast siin üle rääkida, ühe minuti pärast jätkame hääletusega.